suur tänu! kallid kolleegid, kahe nädala pärast toimuvad Valgevenes parlamendivalimised. Euroopa Parlament juba pikka aega väga täpselt jälgib seda, mis toimub selles riigis ja need arengud valmistavad meile muret me näeme, et ikka veel rikutakse inimõigusi, õigusriigi põhimõtetest ei peeta kinni samamoodi nagu ka demokraatlikest väärtustest. minu jaoks on mõned sündmused eriti murettekitavad, eriti see, et opositsioonijuhtidele on pandud riigist väljareisimise keeld, samamoodi nagu ei tohi riigist lahkuda ka inimõiguste eest võitlejad, on vastu võetud seadusi, millega KGB pädevusi suurendatakse ja alles hiljuti ähm, pidi riigist lahkuma, saadeti riigist välja ka Rootsi suursaadik. me kõik siin parlamendis kutsume diktaatorit üles läbi viima reforme ja poliitilist pööret ja tahan siin öelda ka väga selgelt märgina sellele riigile, et esimeseks sammuks peaks olema kohene ja ilma tingimusteta kõikide poliitiliste vangide vabastamine. see, et Ales Bialitski, Mikolai Statkevitš, Pavel Severjanits, Sjari Kavalenka ja Dmitri Taškevitš ning ka teised poliitilised vangid on ikka veel ko-, kongis, ei ole meie jaoks vastuvõetav ütlen seda sellepärast, et need inimesed äh, seal Valgevenes peaksid teadma, et meie Euroopa Parlamendis ei ole neid unustanud. on üks institutsioon, mis võitleb nende eest ja selleks institutsiooniks oleme meie. me kutsume valitsust üles tagamaks seda, et parlamendivalimistel peetakse kinni rahvusvahelistest standarditest ja et kõikidel kandidaatidel on võrdsed võimalused ja et OS OSCE ähm, valimiste vaatlejad saavad ka tõketeta oma tööd seal läbi viia. tahan teile veel anda informatsiooni ka selle kohta, et kolmekümnendal augustil saatsin ma kirja Kambja Vabariigi presidendile ja seda reaktsioonina selle eest, et seal hukati üheksa inimest. kakskümmend viis aastat äh, kehtis Kambjas äh, surmanuhtlusele moratoorium koostöö Euroopa Liidu ja Kambja vahel põhineb sellel, et peetakse kinni minu-, inimõigustest. ma oma kirjas ütlesin äh, selle riigi valitsusele, et to-, surmanuhtlust ei tohiks enam ellu viia ja et surmanuhtlusele tuleks peale panna moratoorium. riik, mis asub kohtunikuks äh, elu ja surma vahel, ei ole õigusriik, vaid tegemist on kättemaksuga ja sellepärast meie siin parlamendis võitleme edaspidigi kogu maailmas surmanuhtluse kaotamise eest. daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi nimel juba kirjalikult olen seda teinud, aga teen seda ka veel suuliselt, tahan veel kord meie kunagist kolleegi ja asepresidenti Stavros Lambrinidist õnnitleda selle puhul, et ta nimetati Euroopa Liidu esimeseks äh, inimõiguste eriesindajaks Te kõik tunnete härra Lambriniidist mitte ainult kui väga head ähm, hääletuste läbiviijad siin kojas, vaid te teate tema kogemusi, tema haridust, ta on jurist, tal on väga palju teadmisi ja ta on suurepärane isiksus ning ma arvan, et ta on tõesti väga sobiv isik sellele kohale ja mul on suur tänu, et te aplodeerisite, sest see näitab, et äh, selle koja liikmete toetusega võite arvestada. Küprose ametivõimud teatasid mulle, et härra Sofokleus, Sofokleus valiti esimesel septembril parlamendi liikmeks, ta asub härra Kirjakas Mavro Nikolase asemel.